osa istungjärguga. palun võtke kohad sisse. Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego. Ma avan istungi, mis äh, katkes äh, detsembris kaks tuhat üheksa. kahetsusega annan teile teada, et pole Pilar Hoedes, kes on Euroopa Liidu esi-.